organisatsioon on teinud kaks taotlust nimetada komisjoni ja delegatsioonide liikmed ja ma teen seda nüüd erandkorras sel, täna juba äh, selleks, et me saaksime kohe kinnitada need uued liikmed. härra Frunzulitsa on Korea poolsaare delegatsiooni liige ja härra Mihhail Turkanu on IMCO komisjoni liige, samamoodi nagu ka, ka Kanada delegatsiooni liikmeks nimetatud. kas kellelgi on selle vastu pretensioone? ei ole, siis on need